me jätkame oma täiskogu istungit. viimase äh, täiskogu istungi protokollid on äh, avalikustatud, kas kellelgi on kommentaare, ei ole, siis sellisena on protokoll vastu võetud